suhtes olen ma teiega nõus. aitäh, ma tahaksin tänada parlamendiliikmeid nende küsimuste eest, tahaksin tänada voliniku äh, kandidaati tema vastuste eest ning voliniku kandidaadil on nüüd aega lühikeseks lõpusõnaks, mitte rohkem kui viie minuti jooksul. Te võite ka paar minutit rohkem äh, kulutada, sest me oleme piisavalt distsiplineeritud. niisiis, kui te tahate, on teil aega ka tulla mõne teema juurde, küsimuse juurde tagasi, millele teil vastata ei olnud eelmine kord aega. niisiis, volinikukandidaat, teil on sõna teie viimase sõnavõtu jaoks. aitäh, komisjoni liikmed, suur tänu ka teile. ma olen teile tänulik selle eest, et te selle kuulamise korraldasite. ma loodan, et teil jäi mulje, et te saite küsida neid küsimusi, mis te küsida tahtsite. mulle lubati õiglast kuulamist ja ma usun, et see mul on ka olnud. ja ma loodan, et teil on olnud võimalus küsida küsimusi, mida te mult küsida olete tahtnud. Äh, võtsin teadmiseks äh, selle korduvad äh, teemad ja märkused, mis ikka ja jälle üles tõusid. mõtlen hoolikalt läbi selle üle, mis on räägitud ja tegelen nende teemadega, mida ma lubasin tegeleda. mis puudutab portfelli teemat, siis ma tahaksin siin vaadata põhilised äh, prioriteedid ning rõhutaksin seda, mida ma loodaksin teha. ja loodetavasti see käib kokku terve hulga nende asjadega, mida teie välja tõite. kõige esimene puudutab elluviimist. et viia lõpule see töö, mida algas al,, äh, alustas minu eelkäija ja tema komisjon taastada äh, stabiilsus finantssektoris ma tahan, äh, kavatsen pühendada palju energiat esimesest päevast, et reaalseks saaksid need reeglid, kas siis on pangandusliik, MIFID või ähm, deposiitide tagamise garantii. ma tahaksin kinnitada sellele komisjonile, et vald-, valdav osa teist äh, tahaksid, et ma selle tööga lõpule saaksin, te tahaksite, et Euroopa Parlament oleks selles protsessis kaasatud. ja seda ma ka kavatsen teha ma arvan, et nüüd on siin küsimus, mis puudutab elluviimisest, hindamisest ja revideerimisest, sellest räägiti ka varem. ma ei arva, et siin ei ole ühtegi eh, mõtet kehtestada mingeid ühtseid reegleid, kui neid ellu ei viida. ja ma arvan, et on mõte eh, revideerida reegleid vastavalt sellele, kuidas me edasi liigume. me peame tegelema ka potentsiaalsete uute riskidega osa sellest tööst juba käib, nagu näiteks pankade struktuurne reform, kogu see idee, et mingi asi on liiga suur, et läbi kukkuda, aga me peame äh, vaatama ka teisi äh, aspekte, nagu äh, mittepankade kohta käivad resolutsioonid, kui on selge G kahekümne mandaat. inimesed puudutasid teisi küsimusi, Econi seisukoht on selge, me peaksime garanteerima selle, et Äh, reeglid on rakendatavad, nad käivad üksteisega kokku ja neid on võimalik viia rahvusvahelisele turule. me peame kokku leppima ühistes rahvusvahelistes standardites ning et meie kohalikud reeglid on ekvivalentsed ja kui on vaja, siis meie reeglid teiste riikidega käivad kokku ning äh, kiirendagem koostööd USA ja teiste osapooltega. mis puudutab tarbijaid, siis on tõstatatud terve hulk küsimusi selle suhtes, kui tähtis on äh, tarbijad, kuidas seda on tarbijad, äh, finantsteenuste kasutajad ja selles mõttes peab finantsteenus äh, neile rohkem tähelepanu pöörama, nendele, kes kasutavad finantsteenuseid. ma olen nõus sellega, et üks päev õnnestub meil ehk tuua kokku tarbijakaitseorganisatsioonid, ähm, äh, et saaks ühisturg paremini tööle, võib-olla ka kindlustuses, panganduses. ja kui see idee leiab toetust, siis ma saa-, tahaksin seda komisjoni sellesse töösse kaasata ja minu arvates äh, teema, mis siin välja toodi, oli töökohtade ja kasvu äh, küsimus, kõige suurem oht stabiilsusele, ma tean, kui tähtis on stabiilsus paljudele inimestele. kõige suurem oht stabiilsusele minu arvates on madal kasv ja kõrge tööpuudus. me ei suuda mõelda ühegi seaduse peale arvestamata kasvu, aga ma arvan, et terve hulk algatusi äh, Äh, rahaturu ähm, äh, liidu suhtes, me peame siiski äh, edendama finantsteenuseid kogu, kõigis kahekümne kaheksas liikmesmaas ja ma arvan, et selles protsessis tuleb rõhutada seda kahtekümmet kaheksat. ma tahan selle kallal teiega koos töötada, arendades meie mõtlemist koos. lühiajalises perspektiivis, nagu räägitud, on minu fookus aidata äh, Jean-Claude Junckeril edasi viia oma kolmekümne miljardi eurost investeeringuplaani ning vaadata, kuidas meie osana saame vaadata, kuidas finantssektor siin oma rolli mängib. lõpuks tahaksin puudutada teist teemat, mis on üles kerkinud nii finantsteenuste mõttes, aga kui ka minu enda suhtes ja nimelt läbipaistvuse küsimust. ma arvan, et kontseptsioonina on läbipaistvus hädavajalik selleks, et finantsturud korrektselt toimiksid, aga see on hädavajalik ka selleks, et toimiks see suhe, mis loodetavasti meil teiega olema saab. aeg-ajalt võib, võime me sisu suhtes olla erimeelel, aga ma arvan, et me ei ole iialgi erimeelsusel selles suhtes, et ma ei tee seda, mida teil on õigus oodata nii läbipaistvuse, vastastikuse usalduse ja lugupidamise mõttes. nagu minu meelest on selgeks saanud selle kuulamise käigus kirjeldaksin ma ennast pragmaatilise, konsensust otsiva Euroopa poliitikuna. ma olen pigem tegija, ma ei ole väga kõva äh, rääkija. aga kõik peale selle kolme tunni siin pärastlõunal, kõik, mis ma olen poliitikas olen saavutanud, on tänu sellele, et ma olen saanud teha koostööd teistega, teiste riigiametnikega, kolleegidega, erineva, inimestega erinevatest poliitilistest parteidest, kui mind ametisse nimetatakse, tahan töötada samas, äh, samas vaimus teie kõigiga koos. ja ma arvan kokkuvõttes, et meil kõigil on ees, äh, meil kõigil on väga tõsine vastutus äh, meie kontinendi ajaloolisel hetkel. ma ta-, arvan, et kodanikud tahavad muutust paremusele ja ma arvan, et koos võime selles äh, valdkonnas oma rolli mängida selles protsessis. ootan huviga tulevikku, loodetavasti on mul võimalus töötada koos teiega, et täita seda rolli koos ning mängida, täita oma rolli selleks, et meil on selline finantsteenuste tööstus, mis on korrektselt reguleeritud, töötab kõigi huvides ning annab, äh, annab selle pere ringe kasvavale majandusele, mis äh, lahendab põhilised probleemid, toob uusi töökohti, aitab inimestel äh, elada ja kokkuvõttes toetab inimeste usaldust meie vastu Euroopa Liidu institutsioonides ja toetab Euroopat. aitäh, härra esimees! Thank you, Mr Commi-. aitäh, härra volinikukandidaat. nüüd leiab aset äh, koordinaatorite kohtumine suletud uste taga, et hinnata kuulamist, see toimub kella poole kuuest seitsmeni. Äh, äh, koosolekut lõpetades tervitan Sharon Bowles'i, oma eelkäijat, kes on siin meie hulgas. suur tänan ka Jonathan Hilli ja teid kõiki. koosolek on lõppenud.